kes tahavad Pakistani minna või USA-sse, saavad seda teha ainult siis, kui neile luba antakse. ka seal on inimõigused. igal riigil on õigus aktsepteerida eh, või otsustada, kes tuleb nende riigi, kes mitte ja inimõigused kehtivad kõigile ühtemoodi. kuid kes oma elu peavad päästma, muidugi tuleb neid aidata ja vastu võtta võtta, aga välispiiridel tuleb kontrollida, kes siseneb Euroopa Liitu. ülejäänud on kõik utoopia ja ilusad sõnad, see ei lahenda midagi. tänan. Te saate ainult ühe küsimuse esitada sinise kaardi abil. iga sõnavõtja saab ühe ühe korra vastata, aga nüüd sotsiaaldemokraadid härra Naiser, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, mina mõtlen neile inimestele, kelle me oleme juba riiki vastu võtnud, meil on siin humanitaarne hädaolukord, täpsemalt siis Kreeka saartel. me peame otsustavalt tegutsema, seda nõuavad, seda nõuab ÜRO, Euroopa Liidult ja Kreekalt. minu meelest on täiesti häbiväärne, et me peame ÜRO-s vastastikku tegema te üksteisele üleskutseid tuleb tegutseda. viimase kaheteist kuu jooksul on olukord muutunud veelgi dramaatilisemaks. me peame eriti mõtlema laste olukorrale. kolmandik neist, kes on Kreekasse jõudnud, on alla kaheteistaastased lapsed. ja kui mõelda, milline on olukord hügieeniga, haigete ehm, eest hoolitsemisega, need laagrid on täiesti ületäidetud ja olukord on katastroofiline. meil on vaja ühist konverentsi komisjoni, Kreeka valitsuse, Horvaatia vahel, kes on eesistujamaa, ning ÜRO vahel, et et see olukord Kreeka saartel muutuks ometi humaanseks, aitäh. suur tänu ja järgmine härra Hakkarainen ID fraktsioonist. kuka meista? suur tänu. kes tahaks külalisi koju, kui need on kutsumata külalised. Soome põhjaosas on meil selline olukord, kus kolmkümmend viis tuhat pagulast on, neid tulnud aastast kaks tuhat viisteist, neid kutsutakse pagulasteks, aga äh, äh, vägistamiste arv on kohutavalt kasvanud sellest ajast peale. kes selles süüdi on? mehed ja naised, mehed ja lapsed tulid ka meile, aga mina vaatasin, kes siis tulevad üle piiri kõik need viissada, keda mina seal üles lugesin, olid noored mehed, aga meedia ütles, et tegemist on naiste ja lastega. minu silmad aga ei petnud mind. ma arvan, et eh, meedia peaks silmad avama ja vaatama reaalsusele näkku, kes kannab vastutust. näiteks noored mehed noor mees, kes lõikas kõri läbi noorel naisel, kes võtab vastutuse selle eest? Teil on sinise kaardi küsimus. kas te olete valmis vastama? Ähm, suur tänu, ütlesite, et ähm, me ei peaks laskma oma kodu keda, koju kedagi, keda me ei ole sinna kutsunud, aga mina näiteks ei ole teid üldsegi siia kutsunud ja sellegipoolest on teil õigus siin istuda. sest et meil on õigusriik, meil on demokraatlikud valimised, kus teid siia valiti. ja meil on ka varjupaigasüsteem ja inimesi ei pea sinna kutsuma, vaid neil on ähm, põhiõigused. ma tahaksin teilt küsida kes siis teie meelest tuleb riigi? jah, me teame, et äh, maailmas on palju probleeme, pagulastega on palju probleeme, kas te tahate öelda, et neil ei tohiks olla õigust ähm, õigussüsteemile? jah, palun vastake. suur tänu. jah, me räägime inimkaubandusest siin ju. see on sama, mis narkokaubandus seda tehakse raha pärast ja rahasummad on siin suuremad, aga tegelikult on normid ju ühed ja samad, õigusriik ei tohi taluda nende tulijate poolt toime pannud kuritegusid. järgmine härra Vassescu Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu Euroopa Liidul on vaja rännet, aga kontrollitud rännet. aga mis praegu toimub? see on pigem kontrollimatu ränne, inimkaubandus. ja sel põhjusel inimesed, kes tulevad Euroopa Liidu välispiiridele, on kohe ohus Nad on ohus juba sellest ajast peale, kui nad lahkusid oma kodupaigast, nad lähevad läbi transiitriikide, kus organiseeritud kuriteotegijad toimetavad nad alustele, mis viivad nad siis üle Vahemere. ja meie ülesanne on panna piir sellele illegaalsele sisserändel, aga teha seda rände päritolu kohas. meil on vaja tagasivõtulepinguid, meil on vaja kokkuleppeid ka transiitriikidega selleks, et neutraliseerida organiseeritud kuritegelikud rühmitised. ja tähtis on, et liikmesriigid eh, tõesti patrulliksid oma vetes ja saadaksid tagasi lähteriikidesse tulijad. see on lahendus, sest vastasel korral veel aastaid ja aastaid on meil probleeme illegaalse immigratsiooniga ja mõtleme siis jälle edasi, et mida teha Kreeka saartega ja nii edasi. suur tänu, palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast ja nüüd saab sõna kolleeg Simnik ID-st lugupeetud äh, <clears throat> juhataja, me arutame siin üha uuesti, uuesti sisserände üle, ebaseadusliku sisserände üle, miks? sellepärast, et Euroopa Liit jätkuvalt eirab seda, milline on reaalsus piiridel. ei võta midagi ette, me räägime sellest, kuidas käia ümber pagulastega, aga äh, kas tõesti peaks ähm, pagulastööstus meile ütlema, mis on inimlik ja mis ei ole. samas ei ole tegelikult üldse raske seda probleemi ähm, lahendada üle piiri ei tohiks lasta kedagi, kes on sinna ebaseaduslikult jõudnud, ta tuleb turvaliselt tagasi viia. ebaseaduslikud äh, sisserändajad äh, tuleb tagasi saata. ja kui nende päritoluriik ei ole valmis neid äh, tagasi võtma, siis peavad selle järgnema sanktsioonid. me laseme praegu igaühe ilma igasuguse kontrollita riiki sisse. nüüd ja, ja samal ajal ja samas äh, näiteks äh, taimede või isegi puuviljade puhul, mida soovite puhkuselt kaasa tuua, on vaja sertifikaati. see on ju täiesti absurdne. võta, võtkem ometigi vastutuse Euroopa kodanike eest. Äh, ära, ärme laseme neil paadid üle Vahemere tule, väldime, väldigem ajude äravoolu ja pangem priik kinni. suur tänu ja nüüd härra Teli Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu. proua juhataja, kallid kolleegid, tegemist on väga olulise teemaga, aga on veel üks aspekt, mida me siin ei ole täna käsitlenud. vasakpoolsed kolleegid eh, ei taha seda teemat puudutada, nimelt kuidas Bosnia kodanikud ja Kreeka saarte elanikud pistavad, äh, taluvad seda, et nüüd juba aastaid migrandid kulgevad läbi nende linnade ja külade ja kohalikud ei saa öösel enam tänavatelegi minna, sest kardavad. Äh, Serbiaski on olukord sama raske, aastal kaks tuhat viisteist oli niivõrd palju migrante, et äh, oli lausa võimatuks muutunud elu nendes linnades. Euroopa Liidu lõunapoolsetes riikides olukord läheb järjest halvemaks ja Euroopa Liit peab abistama transiitriike Lääne-Balkanil. Need ei ole ju seal rikkad riigid, nende vahendid on piiratud. sealsel elanikkonnal on jäänud mulje, et iga, et hoolitsetakse ainult migrantidest, aga mitte nendest. Bad boy proua Šoidorova Rahvapartei fraktsioonist järgmiseks. suur tänu, daamid ja härrad, see, mida Euroopa Liit nüüd kogeb oma välispiiridel, on tõesti erakorraline olukord, humanitaarolukord, eh, pagulastega eh, nendes esmastes vastuvõtukeskustes on katastroofiline, mina olin Morias sellises vastuvõtukeskuses ja nägin, kuidas inimesed seal elavad. ometi ei taha nad naasta koju, paljudel ei olegi kuhugi enam tagasi minna, ma pean silmas pagulasi Süürias. miljonid inimesed on praegu liikvel Süüriast, Aafrikast, Pakistanist, Afganistanist ja see ei ole tavapärane olukord, milleks me valmis oleme. aastal kaks tuhat kakskümmend me oleme nüüd küll jah, paremini valmis kõigeks selleks, kui me varem olime, aga ma olen nõus sellega, mida ütlesid Horvaatia kolleegid, et Horvaatia valitsus, piirivalve teeb kõik, mis nende võimuses, et kaitsta Euroopa Liidu välispiiri. loomulikult me peame olema inimlikud, kui me seda teeme. ja ma arvan, et kõige kaitsetum rühm on saatjata lapsed või lapsed, kellel on ainult ema kaasas, neid on vaja kõige rutem aidata. suur tänu, kolleeg Ressler Rahvaparteist. poštovana podpredsednice, iznimno teški životni uvjeti migra-. ma tänan jah, migrantidel on kohutavad elamistingimused praegu, aga ka kohalik elanikkond on kriisiolukorras. see näitab, kuidas me ei ole valmis rändeteemadega ikkagi toime tulema. me oleme näinud kohutavaid pilte, mis sellest, mis toimub Kreekas, Euroopa Liidu eh, maapiiril samuti ja kõik sõnum, mis toimub, ei puuduta ainult neid riike, vaid kogu Euroopa Liitu. Horvaatia üheksakümnendatel aastatel võttis vastu üks miljon pagulast, ta on näidanud üles solidaarsust inimeste suhtes, kes on kaotanud oma kodu ja nüüd süüdistatakse, et me väärkohtleme migrante, aga Horvaatia poli-, piirivalve kaitseb Euroopa välispiiri ja päästab ka migrante öö, ohust. Euroopa Liit, Horvaatia ei tohi anna alla poliitilisele survele, mida me kogeme kogu aeg siin, ka siin arutelus. meil on vaja tõhusat piirikaitset. előre meghirdetett hozzászólások lejártak, heten jelentkeztek. suur tänu, sellega me oleme selle arutelu lõpetanud aga seitse inimest on palunud vaba mikrofoni voorus sõna juurde, nii et ma arvan, et sulgeme nimekirja, kuulame ära kõik seitse. esimene on Luis Devesa Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Por... suur tänu, proua juhataja, aitäh, et te meile kõigile annate sõna, see on väga tähtis arutelu mina arvan, et äh, tänasel istungil on selgelt öeldud, et me räägime ju põhiõiguste kaitsest Euroopa Liidu piiridel ja me räägime sellest, äh, kuna neid õigusi rikutakse mitte ainult Bosnia-Hertsegoviina piiril, aga muidugi me lihtsalt ei ole oma ülesannete kõrgusel, ei suuda kaitsta oma õigusi ja nii nagu kolleegid Lopes Aguilar ja teised ütlesid, kui nõukogu räägib illegaalsest piiriületusest, mis siis saab, kui keegi tuleb nende endi piiril ja äh, Äh, inimesel ei ole seda pagulase taotlust kaasas, äh, mis te ütlete siis? et minge küsige see tõend endale kusagilt, et minge konsulaati või? et, et kuidas need inimesed jõuavad teie piirideni, mõtleme selle üle. suur tänu. palun katsuge ajast kinni pidada. ja järgmiseks Rahvaparteist proua Zovko. keegi kõneleb, kellel ei ole mikrofoni. siin kogu aeg ähm, nihkub edasi ajakavas, on ääretu häbematus nende saadikute suhtes, kes, kes tahavad muudel teemadel rääkida, hakake muidugi ükskord juhtima seda istungit siin, et me jõuaksime ka, et me saaksime aegast kinni pidada. head ütleb proua Sovko, palun jah, ma juba ütlesin, mina olen Bosnia-Hertsegoviinast pärit, see on väga-väga eh, emotsionaalne teema minu jaoks, ma olen sõja läbi teinud ja äh, selleks, et mm, inimesed, kes nüüd kuritarvitavad oma staatust siin, ei segaks mind, ma loen oma kõnet. viimase kolme aasta jooksul on Bosnia-Hertsegoviina minister eel- äh,, sageli sõna võtnud, eelmisel nädalal ütles, et neid, kes saabuvad Bosnia-Hertsegoviinasse, ei, ei tekita mitte humanitaarkriisi, vaid äh, julgeolekukriisi, meil on vaja neljasadat täiendavat piirivalvurit ja ainult seitse protsenti sellest rahast, eh, mis läheb eh, Euroopa Liidu piiridele, on kohalike institutsioonide jaoks eh, ette nähtud Bosnia-Hertsegoviinas ja mm, ainuke, kes kasu saab sellest olukorrast, on inimkaubitseja. inimkaubitsejad on nii ülbeks läinud, et et neid ei kõiguta mitte midagi et meie riik on väga-väga habras, juhataja kat-, katkestab kõneleja ja palub kõnelejatel üheminutist kõneaega respekteerida ja nüüd kuue kolleeg, palun. suur aitäh, meie selle parlamendi liikmed oleme teadlikud sellest, et Äh, Euroopa Liidu piiridel toimuvad süstemaatilised inimõiguste rikkumised, seda teavad ka kindlasti Horvaatia ametivõimud. Bosnia ja Horvaatia on kriitilised punktid äh, inimõiguste äh, teemal muidugi, aga Prantsusmaa, Hispaania piiril on samuti tekkinud tülisid sageli ja nüüd Maroko ametivõimud teavad, et et nende kaudu tulevad inimesed ka Euroopa, Euroopa pinnale. nüüd on aeg öelda veel kord, et ehm, seadusi ja inimõigusi ei tohi ka piirivalvurid rikkuda. Euroopa Liit praegu päästab ehm, paadipõgenikke Vahemerel ja veel sel nädalalgi päästeti viis üle viiekümne inimese. suur aitäh. kolleeg Lävak Rahvaparteist, palun. suur aitäh. üks Horvaatia eesistumise neli, neljast ähm, prioriteedist on äh, Euroopa, mis kaitseb oma kodanikke. selleks tuleb ka palju tõhusamalt välispiire kaitsta ja Horvaatia on alati seisnud selle eest, et äh, rändeteid ähm, hallataks humaanselt. meie riigil on kõige pikem maismaapiir Euroopa Liidus, äh, just Euroopa Liidu välispiiril ja äh, ma ei tahaks, et see oleks lahti nagu Lüüsidjõel. nüüd äh, tahaks öelda, et äh, see, millega tegeldakse Horvaatias, on täies kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu enda seadustega. inimesed äh, sageli siiski tahavad Lääne-Euroopasse edasi minna ja nüüd peab ütlema, et rändeprobleem ei puuduta ju mitte ühte riiki Euroopa Liidus, vaid kogu Euroopa Liitu. meie poliitiline suhtumine peab olema ühtne ja humaanne, me tahame soodustada legaalset rännet ja olla humaansed sisserändajate vastu. suur tänu ja järgmiseks proua Zarena sotsiaaldemokraatidest. suur tänu äh, asüüliõigus toob endaga kaasa kohustused, see ei ole mingi õigus ainult, rahvusvahelises õiguses on ka mitte tagasisaatmine sätestatud, aluslepingu artikkel kaks nõuab inimväärikust, demokraatiat ja õigusriiki austada, seega tuleb piiri hallata vastavalt aluslepingule ja kohustustele. aga nüüd, kuidas piirata äh, sisserännet? Euroopa Liit ei ole oma seadusraamistikust kinni pidanud äh, sellepärast, et äh, meil on kahepoolsed äh, lepingud riikidega, kes sageli ei pea lepingutest kinni. Äh, kõik tunnistused ütlevad, et äh, tingimusi ei täideta ja nüüd on lihtne küsimus, kas te arvate, et tänased liikmesriigid austavad pagulaste konventsiooni ja kui ei, siis kuidas seda teha? ja kuidas Bosnia, Türgi, Mauritaania, Maroko Äh, ja teiste riikidega koostööd teha, nii et nad struktuursed probleemid lahendaksid, et inimesed ei lahkuks sealt. suur aitäh, järgmine kõneleja on kolleeg Kitsos Rahvaparteist. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin öelda aitäh Euroopa Komisjonile selle eest, et pagulast et äh, sisserändajate teema tõstatati. me oleme jõudnud äh, hetkeni, kus tuli Dublini reegleid muuta selleks, et äh, humaansemalt sisserändajaid kohelda. nüüd, nüüd on vaja reegleid muuta ja ja ma saan aru, et see on väga-väga raske ja paljud riigid on peale kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kriisi ka šokis, aga see on ainus viis, et mingeid tulemusi saa, saavutada ja neli tuhat äh, saatjat alaealist on saabunud meile, need tuleb kuidagi Euroopa Liidus laiali jagada, aga seda tuleb teha vastutustundlikult. Eepoe suur aitäh ja viimane kõneleja kuuest, proua Pereira, suur aitäh. me siin äh, ütleme, et meie oleme kõige suuremad inimõiguste kaitsjad, aga praegu on tegemist ühe kõige suurema humanitaarkriisiga Euroopa Liidus äh, sisserändajatesse suhtutakse selektiivselt, mõned võetakse vastu, mõned äh, visatakse välja, inimesi hoitakse justkui koonduslaagrites kinni täiesti ebainimlikes tingimustes. Euroopa Liit on nagu mingiks kindluseks muutunud äh, ja äh, Türgi ja Liibüaga on täiesti kuritegelikke lepinguid sõlmitud ning seetõttu saavad nemad kolmandatele riikidele oma tingimusi peale suruda, väites, et nad piiravad rännet, aga veel kord tahaksin öelda, et see agressioon kolmandate riikide vastu äh, on äh, kohutav ja me peame siiski tegema koostööd nendega, kes rahvusvahelist õigust austavad. suur aitäh ja nüüd annan Ponikdaalile sõna, palun. suur tänu kõigile, kes sõna võtsid. ma olen nüüd aru saanud sellest arutelust, et põhiõiguste austamine ja mitte tagasisaatmise põhimõte kõigi jaoks on prioriteet, olenemata sellest, kas nad asuvad Euroopa Liidus või väljaspool. ma jõustun teiega, et mingisugust füüsilist äh, vägivalda pagulaste või sisserändajate vastu ei tohi rakendada ja me peame tegema nii, et meil oleksid adekvaatsed meetmed nende inimeste ja kõige haavatavamate, näiteks laste abistamiseks äh, ning samuti tuleb peatada rändevood Mm, politsei ja piirivalve peavad oma kohustusi täitma, see on täiesti iseenesestmõistetav. me oleme oma õigusaktid läbi vaadanud, nii et oleksid vajalikud garantiid eh, põhiõiguste kaitseks ja rikkumiste vältimiseks. oluline on, et need, need meetmed nüüd ka oma ülesannet täidaksid ja eh, komisjon peab jälgima, eh, kas Euroopa Liidu piiridel toimuv on meie õigusega kooskõlas jätkama tööd partnerite ja naaberriikidega, Lääne-Balkaniga näiteks, pakume abi, abi migrantidele ja kolmandatele riikidele ka, et rändajad ei satuks äh, inimkaubitsejate võrku. Äh, parlamendisaadik Kasmani võttis sõna ja ma tahaksin öelda, et komisjon äh, peab põhiväljakutseks väli Äh, välispiiridel seda, äh, mis seostub Euroopa Liidu siseolukorraga ja sellepärast äh, tulebki meil ühiselt tegutseda. täna räägiti sekundaarsest liikumisest, piirikontrollist, koostööst kolmandate riikidega ja loomulikult need küsimused mis meile piiril muret teevad, need peaksid lahenduse leidma uue rändepaktiga. Euroopa Liidule äh, on osaks saanud tohutud katsumused viimastel aastatel äh, ja me peame nüüd mingisuguse ühise, ühise arusaama leid-, leidma, kuidas kollektiivselt hallata seda äh, rändesituatsiooni, me peame veel kord mõtleme selle nähtuse üle, sest see ei kao kuhugile ja mõtlema, kuidas sellest puudutatud inimeste inimväärikust, väärikust säilitada. tänan. nüüd annaksin sõna proua Brnjatsile, kes esindab nõukogu. aitäh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu selle arutelu eest kahtlemata tuleb lahendada olukord meie piiridel kiiremas korras. nagu juba ka ütlesin, siis on oluline parandada vastutöö tingimusi sisserändajate eriti haavatavatele gruppidele. ma tahaksin äh, veel kord tuua välja, millised on Horvaatia eesistuja äh, kavad, äh, mis, mille juures on meile oluline terviklik lähenemine sisserändajatele oluline on Euroopa välispiiride tõhusam valve ning samuti tuleb paremini tegeleda välispoliitikaga. mis puudutab seda väidetavat äh, sisserände tagasitõrjumist ning äh, olukorda Bosnia-Horvaatia piiril, siis te teate, et mina äh, olen siin eesistuja rollis, mitte mõne riigi esindajana, kuid tahan siiski öelda, et Horvaatiat ei ole äh, kujutatud õiglaselt, mis puudutab ähm, ümberkäimist ebaseaduslike siserändajatega. ma võin kinnitada, et me ei tolereeri mitte mingisugust vägivalda. me võtame kõiki süüdistusi politsei vägivallas sisserändajate vastu väga tõsiselt ja samuti ei tolereeri me mitte mingil määral äh, seda, kui Horvaatia politsei võtab vägivaldseid meetmeid ükskõik äh, milliste Horvaatia elanike vastu ja on ka nulltolerants korruptsiooni osas. ma võin kinnitada, et kõiki süüdistusi uuritakse põhjalikult. Horvaatia politsei austab ähm, põhiõigusi ning äh, sisserändajaid ähm, koheldakse, koheldakse sellisel viisil, et nende turvalisus on tagatud, ähm, pidades kinni kõigist rahvusvahelistest õigusnormidest me järgime Schengeni piirikoodeksit ja kõiki Euroopa Liidu õigusakte, kaitstes välispiiri ebaseadusliku rände eest. mis puudutab ühise varjupaigasüsteemi reformi, siis meil tuleb jätkuvalt vaadelda seda kõike laiemas perspektiivis, tuleb leida lahendused olemasolevatele väljakutsetele. eelnevad eesistujad on juba suure väga, juba väga suure töö ära teinud ning meie soovime jätkata seda tööd lähtudes neist alustest, äh, mis nad on loonud ning teeme seda koostöös komisjoniga. väga oluline on solidaarsus äh, vastavalt äh, Euroopa Ülemkogu uuele agendale. Horvaatia loodab, et uues siis rände ja varjupaigapaktis neid teemasid käsitletakse. mis puudutab olukorda Kreekas, siis on toimunud ka positiivseid arenguid, uus Kreeka valitsus on võtnud vastu uue õigusraamistiku varjupaigasüsteemi ning samuti tagasisaatmise vastuvõtukeskuste kohta ja loodetavasti viiakse see käesoleval aastal kiirelt ellu. varjupaigasüsteem on äärmiselt oluline rändevoogudega toimetulekuks ja samuti Euroopa Liidu ja äh, Türgi kokkuleppe täitmiseks. suur tänu! suur tänu ja sellega on meie arutelu selle teema üle lõppenud, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on lastele parema interneti loomine. annaksin nüüd sõna kõigepealt Helena Talile komisjoni nimel, palun. suur tänu, lugupeetud asepresident, austatud parlamendiliikmed. meie tänane arutelu teema on äärmiselt ajakohane, sest et eile me just tähistasime turvalisema internetipäeva üle Euroopa, üle maailma ja seda juba kuueteistkümnendat korda aastast kaks tuhat neli. me tahame tagada, et äh, lapsed ja noored kasvaksid enesekindlateks täiskasvanuteks, kellel on oskused, kellest peetakse lugu ja seda nii veebis kui ka veebist väljaspool. interneti turvaliseks muutmine laste jaoks on prioriteetne. lapsed kujutavad või moodustavad kolmandiku äh, interneti kasutajatest ning väga paljud neist kasutavad äh, sotsiaalvõrgustikke. meenutaksin, et komisjon äh, kuuest äh, prioriteedist üks on sellise Euroopa loomine, mis vastaks digitaalsele maailmale ning selle juures on väga oluline äh, laste turvalisus ja see, et nad mõistaksid eetilisi piire veebis. komisjon on selles osas juba palju ära teinud, on rahastanud ja koordineerinud algatusi, liikmesriikidega on ka õigusakte vastu võetud ning eh, meie suur strateegia laste turvalisuse tagamiseks internetis on see, millest lähtume, et eh, internetis saaks turvaline koht laste noorte jaoks. see võeti vastu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning eh, see ning koostöötaja Äh, Euroopa Komisjon, liikmesriigid, IT-eksperdid ning äh, vabaühendused, et äh, isereguleerimise ja rahastamise kaudu tagada laste turvalisus internetis. me lähtume ÜRO laste õiguste dokumendist, millega on liitunud kõik liikmesriigid. turvalisus internetis läbib kõiki Euroopa õigusakti e, e-kaubanduse direktiive, seksuaalse ärakasutamise vastase võitluse kohta käiv õigusakt, audiovisuaalmeedia direktiiv ning andmekaitse üldmäärus. kõigi, kõik need sisaldavad sätteid, mille mõtteks on kaitsta alaealisi veebis. komisjon kavatseb tulevikus tegeleda eelkõige põhjaliku äh, strateegia väljatöötamisega, mis puudutaks laste õigusi internetis. see sisaldaks meetmeid haavatavate laste kaitseks, nende õiguste kaitseks internetis ning ähm, vägivalla vastaseks võitluseks. eelkõige puudutab see ka digitaalteenuseid ning selleks tuleb vastu võtta ka üle-Euroopaline digitaalteenuste akt. me kavatseme algatada laialdased konsultatsioonid, et tagada tasakaalustatud meetmed. kavatseme teha koostööd ka liikmesriikidega läbi vaadatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ellurakendamist, mis paneb liikmesriikidele uue vastutuse, nad peavad tagama, et videoplatvormid näeksid ette konkreetsed äh, meetmed alaealiste kaitsmiseks eh, kahjuliku sisu eest internetis. see võimaldab eh, siis teada anda sobimatuses, sobimatust sisust, samuti eh, kontrollid või tõkked, mida vanemad saavad kehtestada. see läbivaatatud direktiiv tagab ka, et laste andmed, mida kogutakse, kohta, mida koguvad audiovisuaalmeedia pakkujad, et neid kasutatakse äh, kaubanduslikel eesmärkidel, sealhulgas ka mitte enda profileerimiseks äh, ja ka mitte reklaamiks, äh, mis põhineb käitumise jälgimisel. me tahame ka anda lastele need oskused, mis on va- ja teadmised, mis on vajalikud selles digitaalses maailmas, kus me elame praeguses äh, digitaalsuse tegevuskavas on komisjon ette näinud äh, tegevused koolis, et parandada meediakirjaoskust ja digitaalseid oskusi. näiteks äh, turvalisem internet Euroopa Liidu jaoks on kampaania, mis jõudis kolmekümne miljoni Euroopas kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal toimus Ehm, eh, siis eh, kodeerimise nädal, mis jõudis neli koma kahe miljoni inimeseni kusjuures, kusjuures üheksakümmend kaks protsenti selle raames läbi viidud tegevustest toimusid eh, koolides. komisjon soovib eriti keskenduda just meediakirjaoskusele, et noored ja lapsed saaksid kaasa koolist need oskused, mida neil on vaja tulevikus digitaalses maailmas. parem internet kaitset äh, lastele. selle algatuse raames oleme konsulteerinud paljude sidusrühmadega, äh, nagu näiteks Turvalisema Internetikeskused, äh, erinevad vabaühendused, liikmesriigid ning esimene tagasiside on olnud positiivne. lähenemine äh, kõikehõlmav lähenemine, mis me oleme võtnud, on jätkuvalt väga oluline, mõeldes ka näiteks desinformatsioonile, kiusamisele netis, vihakõnele, ähm, otseülekannetele veebis. ning kõik uuendused, mis sellesse strateegiasse teha, peavad olema piisavalt paindlikud ja need oleksid tulevikukindlad võttes arvesse, et digitaalne ökosüsteem areneb üha edasi ning noored ja lapsed on just need, kes kasutavad äh, tehnoloogiat äh, kõige agaramalt ja ka kõige uuenduslikumalt. komisjoni järgmised sammud võtavad arvesse viimase poliitikakaardi äh, tulemusi, mis koostati, ka uue Euroopa Parlamendi pilootprojekti tulemusi, mis toetab koostööd ettevõtete äh, ning liikmesriikide ametkondade vahel, et võtta kiirelt maha veebist äh, laste seksuaalset kuritarvimist kujutav äh, materjal ning muidugi ka laste õiguste kaitsealane koostöö tegutsedes selles valdkonnas püüame säilitada head tasaga, tasakaalu, et ühest küljest kaitsta lapsi ja noori ja teisalt anda neile vajalikud osk-, oskused neid teavitada ja harida. suur tänu ja ootan teie kommentaare. suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad. Euroopa Rahvapartei nimel palun kolleeg Kopatš suur tänu. suur tänu, juhataja, volinik. enam kui üheksakümmend protsenti Euroopa teismelistest omavad kodus juurdepääsu internetile. tegemist on esimese põlvkonnaga, kes enam ei mäletagi analoogseid aegu. internet on osa tänapäeva maailmast, meie laste maailmast, kas see meile meeldib või mitte noored ja lapsed saavad oma teadmised eelkõige tahvelarvutitest, nutitelefonidest, nad ei kasutagi enam trükimeediat, nad ei kasuta raamatuid. see muidugi viib selleni, et nad saavad väga palju uut infot, internet võib selliselt ka anda lastele palju võimalusi ning võrdsustada võimalusi, kuid sotsiaalmeedia kasutamine toob endaga kaasa ka teatavaid äh, ohte, mille, milleks me ei ole võib-olla valmis, ei meie vanematena ega ka lapsed ise. tihtipeale vanemad peavad äh, ise hakkama saama, ähm, kui nende lapsed äh, langevad kiusamise ohvriks internetis, see mõjutab nii neid, kes on ähm, sellise käitumise ohvrid, kui ka toimepanijad. tihtipeale näeme, et ähm, noored on ka internetis sõltuvuses. loodan, et Euroopa Komisjon oma ettepanekute ja tegevuste kontekstis võtab arvesse mitte ainult internetiettevõtete ja vanemate arvamusi, vaid ka laste endi ja noorte endi muresid. suur tänu, järgmiseks Mirjam Tali, palun sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, juhataja, volinik. kui olin saatejuht televisioonis, siis oma meeskonnaga me uurisime ka laste turvalisust internetis ning üks minu meeskonnaliige teeskles internetis, et on neljateistaastane ja tahab ähm, siis ähm, chattida ühes avalikus foorumis ja õige pea ta ähm, soovis terve rida täiskasvanud mehi tema kohtuvalimistel kuuekümne kaheksa aastane ja kaheksa neist saatsid oma isikliku informatsiooni ja kohtumispaiga, viis tükki tulid ka kohale, et selle väidetava neljateistaastase tüdrukuga kohtuda niipea, aga kui nad kaameraid nägid, jooksid nad kohe minema, sest nad teadsid isegi, et teevad midagi valet. see näitab, et äh, meie lapsed võivad väga lihtsasti sattuda lõksu, ilma et nad äh, ise sellest arugi saaksid. me oleme kuulnud ka seda, et äh, lapsed kalduvad väga loomulikult interneti poole Nad tunnevad võib-olla Interneti enda meelest väga hästi, aga äh, nad on avatud ka ohtudele, äh, mis sellega kaasnevad. on äh, väga oluline, et ka teenusepakkujad oleksid siin vastutavad ja digitaalplatvormid. lapse parimad huvid on need, millest tuleb lähtuda nii, nii vanema kui ametkonna kui ka Euroopa Komisjon peaksid sellest lähtuma, sest ainult üheskoos saame me tõesti tagada, et internet oleks turvaline meie laste jaoks. samamoodi nagu me soovime, et meie lapsed äh, oleksid ähm, äh, turvalised ähm, tänaval ja koolis, samamoodi pea, peaks neile olema tagatud äh, turvalisus äh, internetis ja Renew fraktsiooni nimel palun, proua Toom. Uh, suur tänu, head kolleegid, volinik. kui see arutelu välja kuulutati siis äh, teadsin kohe, et soovin äh, sõna võtta, sest et äh, olen tegelenud audiovisuaalmeedia direktiiviga. minu jaoks on pettumust valmistav, et viimati te te tegeles te selle teemaga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja siis hoopis, ja nüüd on võetud hoopis teistsugune lähenemine. alles me olime killustamise vastu, aga ja, ja nüüd siis on vastu võetud selline õigusakt, millega hoopis liikmesriigid peavad ähm, võtma vastu õigusaktid. noh, ja kaheksa aastat hiljem nüüd lõpuks on ka ekspertide rühm kokku kutsutud, mis tegeleb laste turvalisusega internetis. me peame võtma arvesse, et äh, lapsed kasvavad väga, väga, väga kiiresti ning me, otsuseid tuleb vastu võtta kiiremini. kümne aastaga on juba järgmine põlvkond äh, kooli läinud, nii et mm, me ei tohi siin venitada, jah, me oleme väga olulise direktiivi vastu võtnud äh, võitluseks äh, seksuaalväärkohtlemisega ja nii edasi, aga sellest ei piisa, tuleb äh, harida lapsi ja seda mitte ainult projektipõhiselt, vaid see peab toimuma igas koolis ja meil peavad olema head õpetajad ja õppekava, et seda süstemaatiliselt teha tegelikkuses on olukord selline, kuuekümne protsendi liikmesriikidest ei ole koolides isegi internetiühendust. kuidas me saame siin rääkida digitaalharidusest? me peame tegutsema kiiresti, meil on vaja ka piisavat rahastust ja see peaks olema mitte ekspertrühmadesse, vaid otse koolidesse, sest vastasel juhul oleme kümne aasta pärast jälle samas kohas. suur tänu, ID e fraktsiooni nimel, palun, kolleeg Vesko suur tänu, lugupeetud juhataja. kui horisondile kerkib mingi jama, siis on kindel, et Euroopa Liit on sellega seotud koolid, õpetajad on ühel nõul, et interneti liigne kasutamine viib selleni, et inimesed ei suuda keskenduda, nende sotsiaalsed oskused on paremad ning ähm, ning lapsed vedelevad lihtsalt diivanil ja üldse ei liiguta, samuti kaob nende kirjaoskus, sest et ähm, juba päris noores eas nad enam ei harjuta seda äh, ja peale selle muidugi kõik need ohud internetis, äh, need jälgitakse, ähm, neid püütakse kuritarvitada, võltsuudised levivad ja nii edasi. Euroopa Liit ei peaks internetikasutust äh, laste seas ähm, ähm, ähm sellele kaasa aitama, sest et isegi mingite netimängukeste äh, mängimine tegelikult kahjustab lapsi nii et äh, me ei peaks looma sellist olukorda, et üha nooremad tarbijad äh, internetis liiguvad. kui me tahame lapsi kaitsta alkoholi ja pornograafiast, siis peame kaitsma neid ka selliste asjade eest, mis neid lihtsalt rumalamaks muudavad. suur tänu ja roheliste noor, palun, kolleeg Kole. suur tänu äh, turvalisem internet laste jaoks on muidugi äärmiselt oluline, lapsed peaksid tundma ennast turvaliselt, kui nad äh, internetti lähevad. Neil peaks olema võimalus säilitada oma uudishimu ja tegutseda uuenduslikult, aga kui äh, ma vaatasin seda veebilehte äh, turvalisema internetipäeva jaoks, äh, siis äh, vaatasin äh, hämminguga et äh, seal juttu sellest, kuidas saab kasutada tehisintellekti, et ähm, võtta maha äh, lapspornograafiat internetist. meie seadusandjatena alles analüüsime kõigi nende tehnoloogiate mõjusid, tundub olevat väga ennatlik, et mõelda selle, selle tehisintellekt peaks nüüd olema see hõbekuul, mis kõik probleemid lahendab. mul on väga hea meel, et äh, komisjoni esindaja mainis hariduse teemat, sest arvan, et tulevased algatused komisjonilt seoses turvalisema internetiga peaksid just nimelt keskenduma haridusele, laste harimisele ja see ei tähenda, et peaks keskenduma mõne konkreetse ettevõtte va vahenditele, vaid just avatud tarkvarale. suur tänu ja järgmiseks kuue nimel kolleeg Pletja äh madame la présidente madame la commissaire soixante quinze aujourd'hui des enfants en europe utilisent internet. Ehm, internet on suurepärane vahend silmaringi avardamiseks aga selles on ka palju riske peidus. teie volinik ütlesite me peame oma lapsi kaitsma riskide eest Eh, vastavalt nende vanusele muidugi ja ma nõustun sellega. küberkuritegevuse vastane võitlus, vägivalla vastane võitlus, eh, noorte tütarlaste ahvatlemine, häbistamine inter-, internetis, see kõik vajab tähelepanu ja kahju, et noored on ainult interneti tarbijad. Teil on õigus Ehm, aga vaadake ehm, seda reklaami, mis noorteni jõuab, see ongi selline konsumeristlik ja, ja tarbijalik ning, ehm, ning materjalistlik lähenemine maailmale. me kõik vastutame oma digimaailma arengu eest, teie vastutate ka selle eest, kuidas ähm, näiteks äh, puuetega inimesed saaksid internetti kasutada, sellele te pole üldse tähelepanu pööranud siiani, nüüd on võimalus olemas. looge kaasav internet. suur tänu. palun pidage kinni kõneajast. järgmine on proua Spiraki Rahvapartei fraktsiooni nimel. suur tänu äh, suur tänu, juhataja, volinik. jah, suur osa üheteist kuni kaheksateist aastasi Euroopas on kokku puutunud küberahistamisega või libauudistega, kiusamisega internetis ja me kohtume Kreekas koolilastega, minagi olen seal käinud ja küsisin neilt, et kuidas eh, lapsed saavad eh, ennast kaitsta. Eh, neil on sellest ettekujutus, mulle jäi mulje, aga neil on vaja meie abi. ja me peame selleks kasutama ka tehnoloogiat, ettevõtted kes igasuguseid rakendusi ja mänge valmistavad, omavad ka tehnoloogiat, et mm, aidata neil peatada küberahistamine. ja meil on vaja ka kaitsta digiajastu lapsi. suur tänu. järgmine on härra Benifei Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu. noor põlvkond on ju noor lühikest aega, neil on vaja ju tegeleda ka muude asjadega, näiteks sportida ja tähtis on, et meil oleks neile tagatud ohutu lapsepõlv. me näeme, eh, kuidas pornograafiline materjal üha levib eh, veebis, me näeme seksuaalseid kujutisi üha rohkem, me näeme üha rohkem küberahistamist ja see kõik mõjutab meie lapsi, meil on vaja suurendada jõupingutusi, et et nende nähtuste vastu võidelda ja meil on vaja parandada oma instrumente, mis on suunatud preventsioonile, tähtis on ka harida lapsi korralikult internetti kasutama. me peame tugevdama neid instrumente, mis meie käsutuses on, tagamaks, et meil on kõik, mis vaja meie käsutuses, et nende nähtustega võidelda Itaalias võeti vastu seadus, mis ka küberkaubandust käsitleb. me kõik oleme vastutavad selle eest, et ei toimuks väärkohtlemist veebis ja meil on vaja, et kohe noortel oleks turvaline internet suutis liikuda. ma tänan härra Ressler Rahvapartei fraktsiooni nimel. This... ma tänan. digiajastul on veelgi olulisem laste väärikust ja õigusi kaitsta, kaitsta neid eh, väärkohtlemise vastu internetis ja internet on võimas relv eh, tohutute võimalustega, aga samas on seal ka ohud ja ainult kaitsemeetmetega äh, me saame kaitsta oma lapsi veebis, kaitsta neid vihakõnede vastu, mm, eksitava reklaami vastu või küberahistamise vastu. seda on võimalik saavutada ainult siis, kui kõik sidusrühmad koostööd teevad, poliitikud, tehnoloogiafirmad koos töötavad aga lapsevanematel siiski on kõige tähtsam kaitsev roll. lapsed ju pöörduvad abi saamiseks ennekõike oma vanemate poole ja sellepärast me peame tagama ohutuma veebikeskkonna, kus lapsed saavad turvaliselt eh, oma haridust laiendada, suhelda teistega. Eh, suur tänu ja nüüd härra Agius Saliba Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ma tänan, juhataja volinik Talli, internet pakub väga palju võimalusi, aga samas on seal ka terve rida ohtusi kaitsetutele interneti kasutajatele, eriti lastele. internetimaailmas eh, tihtipeale lapsed puutuvad kokku illegaalse ja kahjuliku sisuga, ka küberahistamisega, vägivallaga, enese vigastamisega isegi lapsed elavad täiesti uues digitaalses reaalsuses, kõik nende elus muutub. mängimine, areng, õppimine, suhtlemine teiste lastega, kõik on muutunud ja meil ei ole instrumente veel, et kaitsta meie lapsi veebimaailmas valitsevate ohtude eest. kas meil on ka oskused äh, tagatud lastele, et nad seal digimaailmas saaksid õnnelikuks jääda. me tahame jah, paremat internetti oma lastele ja me peame nad paremini ette valmistama selleks maailmaks, mis üha enam digitaliseerub vaja on, et Euroopa Komisjon reageeriks kiiresti uutele digiohtudele ja tagaks turvalisuse meie lastele veebis suur tänu, järgmine on härra Kim Poropoulos, Rahvapartei fraktsioon. eile oli ohutu internetipäev maailmas. Kreekas üks viiest lapsest on olnud ahistatud veebis. väga palju lapsi on kohtunud seal sisuga, mida neil ei tohtinuks näha. küberahistamine, finantspettused. väga palju lapsi on meile rääkinud, et nad tunnevad ennast üksikuna, isoleerituna lapsevanemad jätavad lapsed üksi mobiiltelefoniga. ja meil on vaja äh, ka äh, harida mitte ainult lapsi, aga ka lapsevanemaid. ja meil on vaja tööriistakasti instrumentidest, mida selleks kasutada ja peame ka mõtlema, kui pikka aega on ikkagi tervislik lastel äh, internetis viibida. suur tänu. sellega me oleme ammendanud äh, sõnavõtusoovid ja nüüd vaba mikrofon. kuus kolleegi on taotlenud sõnaaega ja me saame kõik kuus ära kuulata. esimene on kolleeg Nigrescu Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ma tänan. meil on vaja ohutu internet tagada oma lastele, meil on vaja partnerlussuhted luua sotsiaalmeedia ettevõtetega, teenuse osutajatega. tähtis on üheskoos leida lahendused, et internet turvaliseks muuta. hiljutine uuring Rumeenias näitas, et üks kolmest lapsest üheksa kuni kuueteist aastased on kokku puutunud äh, ahistamisega veebis ja see üha laieneb. ja lapsed ei võtnud midagi ette enamasti, sest eh, nad ei rääkinud sellest. ja isikuandmeidki eh, panevad isegi lapsevanemad üles eh, oma laste kohta, arvavad, et see on turvaline. ei, meil on vaja toetada digiharidust, toetada sigu, sidusrühmi, lapsevanemaid ja nüüd on komisjonil tulemas hea algatus ja ma olen kindel, et tulevikus internet on ohutum, aga selleks me peame seda paremini kasutama. ma tänan, järgmine on kolleeg Lukaševska. suur tänu. jah paljudes riikides me näeme, et isegi kümneaastased on väga iseseisvad internetis, ikka nooremad ja nooremad surfavad eh, veebis ja ega me sellele protsessile ei saa kätt ette panna. psühholoogid aga ütlevad, et liiga palju aega internetis viibides tähendab seda, et ei osata enam korralikult suhelda tavalises elus kaotatakse kontakt öö, eh, oma vanustega ja see kõik pärsib noorte arengut ma arvan, et tuleb teha kõik, mis meie võimuses, tagamaks, et meie lapsed on veebimaailmas eh, turvalised ja et sisu, millele nad juurde pääsevad, on neile eakohane. Eh, jah, väga palju huvitavat on noorte jaoks internetis, aga seal kohtab ka vihakõnasid, pornograafiat ja ahistamist, pedofiilid hiilivad seal ja ma tõesti loodan, et kõik need algatused, millest me oleme kuulnud, ka äh, ohutu internet äh, tõesti toob kaasa suurema teadlikkuse, äh, terve rida üritusi, mille eesmärgiks on tagada laste turvalisus. ja ma tõesti loodan südamest, et Euroopa Komisjon teeb kõik, mis tema võimuses selleks et eh, veebimaailm muutub meie lastele paremaks. suur tänu sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, üks minut, kolleeg Haisek. Ano, internet. Eh, u nás na Slovensku sa hovorí... Ma tänan. Internet Slovakkias on nagu eh, tule, tuli, et ta on hea, kui ta on teie teenistuses, aga kui ta võtab võimust, siis on see väga halb me ei saa kuidagi mööda hiilida oma kohustustest, kui me anname oma lapsele kasutada ähm, äh, arvuti või sülearvuti. me peame ka nüüd hoolt kandma selle eest, et meie lapsed ei satuks pedofiilide ohvriks ega läheks ettevõtete ärihuvide võrku. väga palju reklaami on internetis, mis on ka seksuaalse sisuga ja meil on vaja teha kõik, töötada kõik üheskoos koolidega ja lapsevanematega, et eh, harida oma lapsi internetiks internet on lihtsalt instrument. Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Ma tänan turvaline internet lastele, see on midagi, mille eest me peame võitlema Euroopa Liidus ja ka ülemaailmselt. ma ei pea kirjeldama kõiki neid ohtusid, mis varitsevad veebis, seksuaalne ärakasutamine, kõik muud missugused ohud on seal. ma olen nõus volinikuga, et audiovisuaalmeedia teenuste revideeritud direktor eh, parandab kindlasti laste kaitset. ja meie saadikutena peame ka hea seisma selle eest, et seda korralikult rakendataks liikmesriikides. aga preventsioon on kõige tähtsam eesmärk, me peame õppima õpitama lapsi, kuidas turvaliselt veebis tegutseda, meil on vaja harida õpetajaid ja lapsevanemaid ja lapsevanemad siis aitavad lastel paremini toime tulla. ma jah, kuulen, et väga palju häid programme on ülikoolidel Tšehhi Vabariigis